ora l'ordine del giorno reca la discussione congiunta su ja järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu Indoneesia teemal. härra Chateau soovitus, mis puudutab Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelist vabatahtlikku partnerluslepingut, metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja Euroopa Liitu toodavate puittoodidega kauplemise kohta ja selle kohta me kuuleme ka komisjoni avaldust. samuti Euroopa Liidu Indoneesia vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavaid puidtooteid nii et kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks, härra Jadot. Euh, suur tänu, euh, proua juhataja, tere õhtust, härra volinik, tere õhtust, kallid kolleegid ja suur tänu, et te nii hilisel õhtul tunnil tulite kohale sellest olulisest teemast rääkima. ma juba öö, äh, ütlesin, et äh, ma äh, olen väga rahul sellega, et meil õnnestus töö niimoodi korraldada, et äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis me saime ühehäälselt selle raporti poolt hääletada. ma tahaksin muidugi siinkohal tänada variraportööre prouasid Köstingeri ja öö, Belderit ning härra Martinit, härra Saaradini ja Murphyt koostöö eest ja tuletaksin teile meelde, et äh, tõesti jah, ühehäälselt me võtsime selle resolutsiooni vastu sellepärast, et Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis arvame me, et see küsimus on äärmiselt oluline ja et meil on soov saata välja väga selge signaal Euroopa Komisjonile ja nõukogule sellest, kui tõsiselt me seda tööd võtame ja selle kohta, millised on äh, meie soovid äh, Äh, puidutoodetega äh, kauplemist ja puiduga kauplemist käsitleva kaubanduse osas, nende reeglite osas ja äh, et kuidas me läheneme ähm, selliste riikidega suhetele nagu Indoneesia ja mõned Aafrika riigid. ma tahaksin siinkohal tänada ka Indoneesia ametkondi, nende suursaatkonda ja kõiki teisi, kes meiega koostööd tegid nagu ma juba ütlesin, meie pidasime seda teemat äärmiselt tõsiseks ja äh, sellepärast me tahtsime kohtuda nii paljude äh, huvipooltega kui võimalik nii Indoneesiast kui ka Euroopast, et just nimelt äh, esitada kõige paremad soovitused ja tahtsime tagada selle, et see leping, mida me öö, oleme nõus siis alla kirjutama, oleks nii hea kui võimalik ja mis tagaks selle, et puit ja puidutooted, mis tuuakse sisse Euroopa Liitu, vastavad jätkusuutlikkuse kriteeriumitele see vabatahtliku partner, vabatahtlik partnerlusleping Indoneesiaga on äh, eriti oluline sellepärast, et Indoneesia metsad on äh, kõigepealt äh, tohutud, tegemist on ühega kolmest suurimast metsaalast Euroop-, maailmas ja loomulikult äh, on see väga oluline ka, ka kliimatingimuste tagamiseks, see on oluline bioloogilise mitmekesisuse garanteerimiseks ja loomulikult on see oluline ka sotsiaalses mõttes elanikkonna jaoks, kes tahavad metsas elada või metsast elatuda. Äh, see on oluline sellepärast, et äh, puidutööstus on Indoneesia jaoks väga oluline, peaasjalikult äh, läheb äh, kaup äh, Aasiasse ja seega on oluline, et litsentsid, mis puidule ja puidutoodetele antakse, siis nüüd tänu sellele vabakaubanduslepingule oleks mõõdupuuks kogu Indoneesia puidukaubandusele, ka siis ülejäänud maailmaga kui eh, Euroopa Parlament eh, eh, homme hääletusele oma heakskiidu annab, siis on oluline see, et Euroopa Komisjon otsustaks oma hinnangute kohaselt, kas see puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteem on sobiv ja kas see vastab Euroopa Parlamendi kriteeriumitele vaatamata jõupingutustele, mille on teinud Indoneesia valitsus, äh, teame me seda, et on puudujääke, üks puudujääk ähm, selle me tahtsime teile puust äh, ja punaseks äh, ette teha. nimelt puidutooted, mis saadakse siis metsamaa konverteerimisel kas põllumajandusmaaks või palmiõli tootmiseks tõendid näitavad seda, et väga halvasti toimib seal tegelikult litsenseerimise lubade süsteem. E, puidu õiguspärasuse kontrollimissüsteem ei luba praegu eristada omavahel neid tooteid, mis on sertifitseeritud ja mis ei ole sertifitseeritud selles osas, mis jõuavad siis filiaali e, Indoneesia ametivõimud e, ja kõik huvipooled Eh, Indoneesias on teinud jõupingutusi ka õigussüsteem selleks, et eh, vastata reeglitele, aga praegu on võimalus Euroopa Parlamendil eh, välja öelda väga selgelt Euroopa Komisjonile see, mis me soovime ja Euroopa Parlamendi eesmärk eh, on tõesti tagada see, et vabatahtlik partnerlusleping ja litsentsid, mis selle all antakse, vastavad kliimakaitse nõudmistele, bioloogilise mitmekesisuse nõudmistele ja et need kõik toestavad jätkusuutlikku arengut eh, Indoneesias. suur tänu! ma tänan ja nüüd saab sõna volinik Potočnik. ma tänan lugupeetud Euroopa Parlamendi saanikud, tere õhtust! mul on hea meel siin teie ees seista. Te arutate väga tähtsat küsimust, meil on siin eh, teejalge all, mis algas aastal kaks tuhat kuus, kui me hakkasime FLECT vabatahtliku partnerluslepingu üle läbirääkimisi pidama Indoneesiaga, aga siis oli minu eelkäija eh, siin ja ma tänan raportööri Janik Žadood ja samuti variraportööre töö eest, mis on ära tehtud, ma hindan seda kõrgelt ning südamest. nagu kõigi läbirääkimistega, nii ka siin lõpptulemus on kompromiss osaliste huvide vahel ja kompromiss ka püüdluste ja reaalsuse vahel. meie arvates on tulemus hea ja sellepärast mul oli hea meel ja au esindada komisjoni Euroopa Liidu ja Indoneesia FLECT vabatahtliku partnerluslepingu allkirjastamisel kolmekümnendal septembril möödunud aastal. ja mul on hea meel märkida, et INTA komisjon ühel häälel hääletas eh, resolutsiooni poolt andmaks parlamendi nõusoleku selle lepingu sõlmimiseks ja ma ootan nüüd, et täiskogu ka homme selle poolt hääletaks. nüüd tulles teie resolutsiooni juurde, mis siin ära arutusel on, ma tahaksin välja tuua kodanikuühiskonna kaasamise teema eh, eh, selle puidukontrolli eh, süsteemi hindamisse, see on SVLK, puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteem. kodanikuühiskonna kaasamine lepingu täitmise järgimisse on väga tähtis, et tagada selle süsteemi usaldusväärsus ja tähtis on ka, et oleks juurdepääs informatsioonile selleks ja juurdepääs metsaaladele ning on vaja kaitsta neid, kes seiret teostavad. me võtsime teadmiseks need soovitused mis Euroopa Parlament tegi selles osas. Eh, mõned kõhklused, mis resolutsioonis on, nimelt eh, põlisrahvaste õigused eh, ja nende põlismetsad, et kas, kui me sellest kirjutame, me ei lähe mitte kaugemale sellest, mis peaks mm, vabatahtlikus partnerluslepingus seisma ja selleks kulub ka väga palju aega. nüüd lõige kakskümmend üks pakub siin välja lahendusi ja räägib ka FLECT litsentsimisskeemist, aga see ei ole meie komisjoni seisukohalt õige, samuti ka üheksateistkümnenda lõikega me mm, teie resolutsioonis sekkume suveräänse riigi õigustesse ja pädevusse, aga samas ma tervitan seda üleüldist positiivset sõnumit, mis seondub FLECT lepinguga ja teie resolutsiooniga. nii et ma ootan nüüd arutelu selle äh, väga tähtsa äh, lepingu üle ja tänan teid tõsise töö eest ja selle eest olete niivõrd tähtsa teemaga nii hästi tegelenud. ma tänan äh, nüüd arengukomisjoni nimel härra Arsenis kaks minutit. ma tänan kolleegid, volinik, mul on hea meel, et me täna arutame siin FLECT lepingut eh, selle väga tähtsa riigiga Indoneesiaga. see on üks kõige tähtsamaid eh, vihmametsade riike ja vihmametsad, me teame, kaovad väga kiiresti, nii et FLECT eh, leping on peatähtis ja annab lootust, et vihmametsade hävitamine väheneb. härra Chateau eh, rääkis sellest, et kutsub komisjoni üles eh, tegelema ja jälgima seda, kuidas puidu õiguspärasuse kontrollimise süsteem hakkab toimima Indoneesias. tähtis on, et see hästi toimiks ja tähtis on ka, et FLECT leping korralikult toimiks aga ma tahaksin nüüd kiita seda Euroopa instrumenti, nimelt FLECT lepingut. erinevalt paljudest teistest kaubanduslepingutest, mis meil on, FLECT leping on selline kahepoolne kaubandusleping nii-öelda, mis austab riigi suveräänseid õigusi ja samas paneb rõhku kõigi sidusrühmade kaasamisele. see on üks mudel, mida peaks järgima teistes kaubanduslepingutes teiste partneritega. aga ma tahaksin ka negatiivsest rääkida. mina olin raportööriks, kui me metsade kaitse rohelist raamatut arutasime. nimelt komisjon on hooletusse jätnud kõik parlamendi ettepanekud selle kohta, kui me arutasime metsade kaitse rohelist raamatut, tegime ettepanekuid, aga nendel ei ole mingit tähtsust omistatud, me palusime mitmeid õiguslikke instrumente eh, komisjonil koostada, aga paraku ei ole seda tehtud ja ma palun nüüd komisjonilt vastust suur tänu ja nüüd äh, fraktsioonide nimel sõnavõtjad. kõigepealt äh, proua Köstinger, kolm minutit Rahvapartei nimel. Äh, lugupeetud juhataja, volinik, kolleegid täna õhtul oleme siin, et arutada väga olulist lepingut, mis moodustab lahutamata osa Euroopa Liidu strateegiast metsandussektori jätkusuutlikuks majandamiseks see on vabatahtlik partnerlusleping Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel ja need on olulised lepingud. me räägime praegu tuid, puidu tootmisest. ja on vaja sellised selged korda, et tagatakse seaduslik kauplemine, mille üle teostatakse järelevalvet, see tähendab seda, et peab olema ka keskkonnamõjude jälgimine see võimaldab korralikku konkurentsi eh, Euroopa Liidu ja eh, importööride vahel ja seda vastavalt määrusele, mis kiideti heaks kahe tuhande seitsmendal aastal. Eh, ja see leping moodustab ka Euroopa Liidu kohustuste lahutamatu osa, mille eesmärk on vähendada ja negatiivset mõju, mis tuleneb ebaseaduslikust metsaraiest kui äh, jalgpalliväljaku suurune territoorium lihtsalt raadatakse tühjaks. üks koma kaks miljardit eurot on ebaseadusliku puidu hind, mida müüakse igal aastal Euroopa Liidus. mis tähendab seda, et, et kaasnevad märkimisväärsed kahjulikud mõjud jätkusuutlikule arengule. seda raha võiks kasutada palju paremini me oleme saavutanud lepingu Indoneesiaga tänu headele läbirääkimistele. Indoneesia on teinud suuri jõupingutusi, et lahti saada ebaseaduslikust raiest ja mine üle reguleeritud süsteemile. alguses oli olukord raske, kuid tänu läbirääkimistele saavutati edu kuid me ei peaks tegema vea ja mõtlema, et me saame siin kahte mõõdupuud rakendada Indoneesias on olukord märkimisväärselt küll paranenud, kuid väga palju on vaja veel ära teha. Indoneesial on veel palju teha selleks, et tagada jätkusuutlik metsamajandamine ka oma maal. Nad on teinud väga palju, parandanud äh, puidutööstuse äh, infrastruktuuri, nad on parandanud äh, kontrolli ja halduskorda, kuid see regulatsioon, see määrus peaks julgustama Indoneesiat võtma täiendavaid samme Äh, on kehtestatud menetlus, mis keskendub äh, suuremale efektiivsusele ja samuti tuleks rõhutada rohkem sidusrühmade kodanikuühiskonna kaasamist. me keskendusime ka keskkonnamõjudele ja äh, mõjudele põliselanikkonnale ja ähm, räägime ka sellest, et vabatahtlik partnerlusleping Indoneesiaga on selline leping äh,, Ähm, mis saaks kasu Euroopa Liidu poolsest toetusest. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Martin, kaks minutit. suur tänu, juhataja, ma tahaksin ühineda nende kolleegidega, kes tänasid Janik äh, Jadot äh, suurepärase raporti poole, mitte ainult selle äh, äh arvamuse koostamises, vaid samaste lepingutega, mis selle äh, Libeeria, Kameruuniga ja Lõuna-Aafrika Vabariigiga, sest ebaseadusliku metsaraidega tegelemine on väga suur väljakutse, kuid me peame sellega tegelema, kui me tahame äh, peatada metsade seisundi halvendamise ja tegeleda korruptsiooniga. Euroopa Liidul on oluline roll selles maailma suurimal turul. meil on kohustus tagada äh, äh, eetiline kaubandus ja sellest veel ei piisa, mõned võib-olla keetavad õlgu, et me ei tea, kust puit pärit on, mida me saame ette võtta tarbijad on meie valijad ja kui nad ostavad puidutooted, siis nad peavad teadma, et selle raha eest ei raadata metsa ega seata ka vihmametsade elanikke raskesse olukorda. seega me tervitame seda lepingut. Indoneesia, nagu teised kolleegid ütlesid, on äh,, omab maailmas suurimaid vihmametsasid ja seisab väga suurte väljakutsete ees eh,, eriti seoses korruptsiooniga. sarnaselt teistele kolleeg-, teiste kolleegidega ma mõistan, et Indoneesia valitsus on teinud tõsiseid jõupingutusi selleks, et võidelda ebaseadusliku metsaraide vastu. mul on hea meel, et valitsus on hakanud jälgima ka äh, sisendeid selleks, et ebaseaduslikult raiutud puit ei lahkuks riigist kuid nagu raportöör ka mina kutsuksin Indoneesiat tegema veelgi enamat. algatus, äh, mis on tehtud nüüd ühe kaardi äh, sisseviimiseks, äh, internetipõhise kaardi sisse, on oluline, kuid seda on vaja edasi arendada ja tuleb tagada ka see, et kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad teostada järelevalvet selle ühe kaardi toimimise ka loodan, et litsenseerimissüsteem on kättesaadav ka väiketootjatele ja käsitöölistele ja Indoneesia valitsus on andnud võimaluse ka kooperatiividele seda süsteemi kasutada. seega on saavutatud head edu, Indoneesia valitsus on õigel teel, ma kutsun üles nii komisjoni kui Indoneesia valitsust tegema tihedat koostööd, et see partnerlusleping ka edukaks osutuks. suur tänu ja nüüd proua Böder, kaks minutit ALDE nimel Nend-, meie jaoks, kes on toonud muret äh, äh, vihmametsade, troopiliste metsade äh, hulgi müügi eest, me peame tervitama Indoneesia valitsuse, kes soovivad kaitsta oma metsade poite ja äh, inimesi ja taimed, kes sellest sõltuvad. see vabatahtlik partnerlusleping on tõend selle kohta, et meie soovime toetada ja julgustada selliseid meetmeid. see on Euroopa Liidu poolne äh, kohustus reguleerida troopiliste metsade puidu äh, raiemist äh, jätkusuutlikult ja jälgitavalt siiani on see hea kõik olnud, kuid meil on endiselt suur mure selle üle, kuidas Indoneesia reguleerib oma metsavarusid ja nende sertifitseerimissüsteemi pärast, mis on SVLG. see liigub küll õiges suunas, kus SVLG-l on vaja suuremat poliitilist tuge, et need, kes rikuvad eeskirju, saaksid ka äh, tõsised trahvid ja tõsised karistused me samuti peame olema teadlikud sellest, et ainult kümme protsenti Indoneesia troopilisest puidust jõuab ka Euroopasse. üheksakümmend protsenti eksporditakse riikidesse, kus on väikse, madalamad keskkonnanõuded, eh, kus on korruptsioon ja kus on karistamatuse tunne eh, ebaseaduslikult riiki toodud troopilise puidu suhtes. ja troopiliste metsade hävitamine eh, eh, ja sellega kaasnevad CO2 heitmete suuremised on meie jaoks kõikide jaoks mured. ja eh, kui metsasid raiutakse maha selleks, et kasvatada palmiõlipuite, siis on see see mure. see on õige samm, see on samm jälgitavuse suurendamise, jälgitavuse kaitse ja indoneeslaste abistamiseks, et nad nõuaksid samasuguseid standardeid ka teistelt äh, Äh, äh, klientidel, äh, kuid ärgem petkem ennast, et kogu töö on tehtud ja probleem on sellega lahendatud. suur tänu. ja kuue nimel härra Murphy. Robert Greene on öelnud, looduses ei ole tasusid ega karistusi, vaid on tagajärjed ja metsade raadamise tagajärjed ohustavalt meie elu, äh, õhustavad meie bioloogilist metsa mitmekesisust ja põliselanikke kõiki, kes elavad planeedil. see on inimese tekkeline, see on sageli seotud korruptsiooni, pettuste, rahapesuga ja üldise ahtusega kasumist ahendatuna. Äh, Indoneesia metsade äh, raidamine tekitab mured ja Indoneesia üks eh, peamisi põhjusi on metsade mahavõtmine põllumajanduskasutuseks ja rahvusvahelised ettevõtted Unilever, L'Oreal, Hershey ja teised on need, kes on osaliselt vastutavad ja kui midagi on üldse muutunud, seda tänu avalikkuse survele. selleks, et võidelda ebaseadusliku raadamise vastu ja et teha lõpp ebaseadusliku puidu jõudmisele Euroopa turule kuid mulle meeldib ka see, mida me teeme siin parlamendis, me püüame välja tuua vaja, olemasolevad puudused selles korras kodanikuühiskonna poole järelevalve on vajalik, FLEG litsentsitud ettevõtted, kelle puhul tõestatakse, et nad on seotud korruptsiooniga ja rahapesuga, tuleb tühistada need litsentsid. suur tänu ja nüüd vaba mikrofon härra Biilan. suur tänu, juhataja. mina igati tervitan eh, Indoneesiaga lepingu sõlmimist. lisaks kaubanduslikele aspektile eh, see aitab parandada metsade säästlikku majandamist ja seda globaalses mõtmes. Indoneesia on oluline äh, puidu eksportöör, äh, kuid metsade ebaõige majandamine hävitab vihmametsasid ja loodetavasti tänu selle lepingule Indoneesia puit jõuab Euroopa turule kõikide vajalike tagatistega ja äh, seadusrikkumise. ma loodan, et see teatud määral aitab võidelda korruptsiooni ja pettustega, mis endiselt esinevad selles riigis. tänan suur tänu ja nüüd annaksin uuesti sõna volinik Potočnikule, palun. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada parlamendi liikmeid toetust avaldamast ja selle eest, et olete komisjoni tähelepanu pööranud murekohtadele, mis teil on seoses selle lepingu rakendamisega ja seoses olukorraga kohapeal Indoneesias nii nagu teie ütlesite selgelt välja, tahan ka mina selgelt välja öelda, et Indoneesia on meie jaoks äärmiselt oluline partnerriik, nii et neid jõupingutu-, need jõupingutused äh, olid vajalikud ja mul on väga hea meel, et äh, need päädisid sellise kokkuleppega. me teame, et äh, nendel on jätkuvalt probleeme, mis on lahendamata ja me teame ka seda, et nad üritavad teha kõik, et need probleemid eemaldada me teame seda ja tean väga hästi ka seda, et äh, rakendamisfaas äh, kujuneb äh, võtmetähtsusega faasiks. Indoneesia kasutab sama süsteemi eksportides ka teistesse riikidesse nagu Hiinasse. komisjon loomulikult on valmis äh, Äh, edusammude kohta aru andma Euroopa Parlamendi ees, äh, selle kohta, kuidas see kokkulepe rakendub Indoneesiaga ja oleme valmis muidugi ka jagama äh, ja kinnitan teile, et need küsimused, millele te tähelepanu pöörasite, ka nendega tegeletakse. Te esitasite mulle konkreetse küsimuse metsastrateegia kohta Äh, selles osas ma peaksin äh, vaatama üle need faktid, millele te viitasite. mul on väga raske äh, praegu siin midagi öelda, kuivõrd ma ei ole päris hästi kursis, aga ma luban teile, et ma saadan teile vastuse, ma ei saa praegu vastata küsimusele, mis on väga detailne ja puudutab otseselt metsandusstrateegiat. praegu ma võin öelda ainult nii palju, et ähm, võimalused olid piiratud ja liikmesriigid iga kord, kui metsandus on arutelul, siis me iga kord äh, saame meeldetuse selle kohta, et tegemist on lähimuspõhimõtte alla mineva küsime-, küsimusega ja et me äh, peame sellega arvestama, aga nagu ma ütlesin, me tegeleme asjaga ja saadame teile siis vastuse. aga kui lubate, võtaksin siis nüüd kokku täna äh, saatis Euroopa Parlament äh, mulle väga selge sõnumi koos Indoneesiaga, meie partnerriigiga ja Euroopa liikmesriikidega, kes seda algatust toetavad, peame me kaardistama väga ambitsioonika raja, mida mööda käia selleks, et äh, see kokkulepe rakendada. see toob meid lõppeesmärgile palju lähemale see on äh, ennekõike Indoneesia metsade jätkusuutlik äh, haldamine ja nende inimeste heaolu, kes nendest metsadest on sõltuvad. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu ja annaksin nüüd äh, sõna meie raportöörile härra Jadole kaheks minutiks suur tänu, suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu ka teile, härra volinik selle resolutsiooni eesmärk, nagu te õigesti aru saite, ei olnud sugugi eh, lisada mingisuguseid uusi õiguslikke kohustusi partnerluskokkuleppele, mis on vastu võetud. vastu on võetud see vabatahtlik partnerlusleping, sellel on teatavad juriidilised nõuded ja Euroopa Parlament ei tahtus, tahtnud mitte midagi siia lisada ja õigussegadust tekitada parlamendi eesmärk, nii nagu kolleegid ka ütlesid, on ilmselgelt see, et me tahame saada kinnitust selle kohta, et see FLECT litsents, mida siis nüüd hakatakse välja andma Indoneesias, tagab kodanike ja tarbijate jaoks ja ametkondade jaoks Euroopas selle, et see puit või puidutooted, mis meieni jõuab, jõuab jälgitavatest allikatest meieni, et need on korralikult sertifitseeritud ja tegemist on õiguspärase puiduga või puidutootega see oli meie eesmärk. kui nüüd selgub mingil hetkel, et Flekt litsentsid, mis on välja antud, ei vasta nõuetele, siis tegelikult satub küsimärgi alla kogu Flekt süsteem ja sellepärast Euroopa Parlament sellele kõigele nii palju tähelepanu ongi pööranud. ma tahaksin tänada teid teie kinnituse eest, et tulete Euroopa Parlamendi ette selgitusi andma selle kohta, et kuidas äh, Indoneesia on taganud oma äh, õiguspärasuse kontrollimise süsteemi vet-, vee-, pidavuse äh, Ehm, meie tahame koostööd teha teiega, Euroopa Komisjoniga ja Indoneesia ametkondadega, meie eesmärgiks on see, et oleks kaitstud metsad, seal oleks kaitstud, kaitstud bioloogiline mitmekesisus, et oleks kaitstud need inimesed, kes elavad metsas või elatuvad metsast ja et see riik areneks jätkusuutlikul rajal. Ehm, suur tänu! Ehm, minuni on jõudnud äh, resolutsiooni ettepanek selle arutelu lõpetuseks ja sellega on nüüd siis äh, ühine arutelu lõppenud. Äh, hääletame selle äh, resolutsiooni osas homme keskpäeval. aga nüüd on siis käes tänase päevakorra viimane punkt, suuline küsimus komisjonile puudutab see Svalbardi saarestiku ja sealseid kalavarusid